we got. Uh, La seduta è aperta. täiskogu istung on alanud. Anderson soovis sõna kodukorralises küsimuses. You have the floor. palun, teil on sõna. Anderson, you have the floor. härra Anderson, teil on sõna You, president. Good... aitäh president ja tere hommikust kõigile ma vabandan ma tean et tegemist oli raske otsusega aga ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele et otsus hääletus edasi lükata on meie delegatsiooni jaoks väga suureks probleemiks probleemiks on see kuidas euroopa kodanikud seda näevad me oleme olukorra pärast väga mures